preside-, nõukogu presidendiga äh, kümnele õigusaktile ja nende nimed avalikustatakse ähm, tänase koosoleku protokollis ja nüüd on härra Stuge tahtnud teha ettepaneku muutmaks päevakorda, palun. ja suur aitäh, lugupeetud president. Äh, minu Le avaldas muljet see, et te oma kõnes rääkisite demokraatiast, see oli teie kõne keskne element ja seetõttu oli minu jaoks täiesti mõistetamatu see, et esimeste konverents on otsustanud äh, mitte äh, lubada arutelu äh, Hollandi referendumi koha pealt, mis leidis aset kuuendal aprillil äh, ja äh, selle referendumiga seonduv äh, on hoog näkku Hollandi avalikkusele. see on käed lastud võimalus tulevikus ilma silmas pidades ähm, me saame kindlasti tulevikus näha järjest rohkem äh, rahvahääletusi. Ähm, ja ma tahtsin selle välja öelda, aitäh. härra Stuber, demokraatia tähendab ka seda, et ähm, äh, enamuse hääletusega võetakse ettepanekuid vastu ja esimeste konverentsil ei olnud enamus teie fraktsiooni ettepaneku poolt, enamus lükkas selle hoopis tagasi ja eh, tegemist on demokraatliku eh, protsessiga ja selliseid kogemusi tuleb demokraatlikus süsteemis ka ette eh, ja te peate ettepanekud õigeaegselt ähm, Eh, esitama, te esitasite selle kell kuusteist kakskümmend üks eh, ja see tähendab seda, et ei ole ka tähtaegadest kinni pidanud eh, oma ettepanekuid esitades. härra Šofovi, palun. president, hier nous avions les president, eile toimus avatud uste päev ja see kõik on väga hea, see võimaldas meil pidada tõelist arutelu ja teatud osa kodanikuühiskonna esindajatest äh, tulid samuti äh, avatud uste päevale ja kui meil edaspidi toimuvad avatud uste päevad, siis peaks leidma äh, ka võimaluse, et et ei tekiks samasugust olukorda, nagu oli eile, et ähm, looriga äh, varjatud näoga naised ei saa institutsioonidesse äh, siseneda, aitäh. liigume nüüd edasi meie tööplaani juurde äh, vastavalt kodukorra artiklile sada nelikümmend üheksa vastu võetud äh, päevakorra lõplik ähm, projekt on äh, välja jagatud. kas äh, on vastuväiteid, muudatusettepanekuid tänaseks ei ole, teisipäevaks ka mitte? kas teisipäevaks on muudatusettepanekud, härra Sassooli, palun? ja suur aitäh, lugupeetud president Äh, Euroopa päeva kohta äh, on äh, jõudnud meieni palju uudiseid selle kohta, et mehed, naised ja lapsed ei saa veeta meeldivat aega, nad on Euroopa külalised, kuid näiteks Idomeenist ja mujalt on meieni jõudnud vägagi murettekitavad uudised me kuuleme probleemidest, mis on seotud toidu ja väljajagamisega, me oleme kuulnud ka sellest, et ehm, tervislik olukord on seal vägagi halb ja selleks, et ehm, austada neid väärtusi, mida teie mainisite oma avakõnes, on ääretult oluline see, et ehm, Euroopa Parlamendi ametlik delegatsioon külastaks neid pagulaslaagreid Kreeka territooriumil, aitäh! austatud kolleeg tegelikult me rääkisime praegusel hetkel äh, tänasest ja teisipäevasest äh, täiskogu päevakorrast. ja ma ei saanud nüüd aru, mis oli teie sõnavõtul seost meie päevakorraga ja seetõttu ma lähtun nüüd sellest, et äh, võib-olla äh, oleks mõistlik äh, teile teada anda, et järgmine kord võiksite sellesisulise avalduse äh, teha millalgi muul ajal. ma olen kolmapäeva kontekstis saanud äh, ühendatud vasakpoolsetelt ettepaneku äh, panna kolmanda punktina peale lõunal päevakorda äh, punkt, mis puudutab Türgi edusamme täitmaks viisa liberaliseerimise teekaardi nõudeid pärast komisjoni ja nõukogu avaldusi Schengeni süsteemi koha pealt. kõigepealt saab sõna kolleeg Spinelli, palun chiederei in nome del mio gruppo l'inserimento nell'agenda. oma fraktsiooni nimel ma sooviksin et äh, toimuks arutelu äh, sel nende edusammude osas mida türgi on tegemas et ähm, vastata äh, viisa liberaliseerimispoliitika ähm, nõuetele see äh, arutelu on ette nähtud alles kahekümne neljandaks. Ähm, ähm, komisjon on rääkinud äh, sellest, et peab vastama äh, Türgi pool teatud põhinõuetele ja me peaksime eelkõige vaatama kahte nõuet, vaada seda, mis toimub terrorismivastase seadusandlusega ning ka Küprose küsimusega arutelu on seda vajalikum, kui võtame arvesse president Erdogani avaldusi reedel, tema ütles, et Türgi ei äh, hakka üle vaatama enda terrorismivastast äh, seadusandlust, äh, seda ka mitte põgenike kokkuleppe valguses Euroopa Liiduga, me teame, et inimesed, kes Türgis praegu vangi on heidetud, on akadeemikud, ajakirjanikud, üldiselt režiimivastased Türgi ei ole astumas enda poolt vajalikke samme ning äh, me lihtsalt äh, allume väljapressimisele, kui me enda nõuetele kindlaks ei jää. Erdogan ähvardab äh, põgenike tagasisaatmise kokkulepet. aitäh. für den Antrag ja nüüd saab äh, sõna proua Haams, võtmaks sõna selle ettepaneku poolt. meie fraktsioon toetab äh, kolleegi ettepanekut kuue fraktsioonist. meie leiame, et eriti just pärast viimaste päevade sündmusi, nagu Tuglu äh, tagasiastumine, ka sellega seoses Janjunda ähm, kohtuotsus, ka rünnak Äh, mis oli sellega seotud, äh, näitavad seda, et me peame äh, sellest teemast rääkima ja ei Türgis ega Euroopa Liidus ei tohi me jätta muljet, et meile saab esitada väljapressimisnõudeid ja seetõttu ma tõesti palun, et me selle arutelu sellel nädalal ka peaksime Eh, proua Metsola on palunud sõna selleks, et võtta eh, sõna selle ettepaneku vastu. E aitäh, president, eh, Rahvapartei fraktsioon mõistab, et tegemist on olulise teemaga kodanike jaoks ja tegemist on aruteluga, mis tõepoolest peaks aset leidma, kuid meie leiame, et äh, see peaks aset äh, leidma vastutustundlikul viisil. komisjoni ettepanek eelmisel nädalal, seda ei saa vaadata eraldiseisvana, see on osa terviklikumast pildist, mis puudutab äh, Euroopa Liidu-Türgi suhete teega, teekaarti, see puudutab viisaliberaliseerimist Gruusia, Albaania, teiste riikidega tegemist on üldisema viisa liberaliseerimise protsessiga ja tegemist on väga vastuoluliste teemadega ja me peaksime oma arutelud hästi ette äh, valmistama ning kõigist protseduurireeglitest kinni pidama, nii et seetõttu me peaksime äh, asjasse puutuval komisjonil seda otsustada ning äh, pidama kinni protseduurireeglitest siin kojas. libe komisjonil, komisjonis leiab täna aset laialdane arutelu sel teemal ja seetõttu me sooviksime, et see debatt edasi lükkuks. suur aitäh ja nüüd hääletame selle taotluse üle, kes äh, on kuue fraktsiooni taotluse poolt, palun andke käega märku. kes on selle ettepaneku vastu? kes jääb erapooletuks? kontrollime seda kindluse mõttes. kontrollime elektrooniliselt. hääletus on alanud kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. Äh, sada kaheksakümmend üks saadikut oli poolt, vastu oli üheksakümmend kaks saadikut. ja seega äh, pikeneb äh, kolmapäevane istung kuni südaööni. palun, proua Haams, teil on sõna. Äh, ja ähm, on ka arutelu härra Timmermansiga, see puudutab Schengenit äh, ja täna oleme me saanud teada, et äh, Slovakkia-Ungari piiril on toimunud äh, tulevahetus, on tulistatud äh, pagulaste autot ja ühte pagulasnaist ja sellega seoses ma tahaksin teha ettepaneku, et teie ja ka komisjonis härra Timmermans räägiksite sellest, see on meie jaoks väga oluline, et see vahejuhtum leiaks ka kajat-, kaitstud härra Timmermansi poolt äh, selle arutelu raames, ma arvan, et äh, see on üks madalpunkt äh, ja seda tuleb kindlasti Schengeni süsteemi arutelul arutada ja mainida, aitäh. ja mul ei ole rohkem sõnasoove töökava koha pealt ja sellega on meie töökava nädalaks ka kinnitatud ja liigume nüüd ühise arutelu juurde, see puudutab ühtekuuluvuspoliitikat. kõigepealt proua Jootova raport ja annangi sõna raportöörile, palun, teil on sõna, proua Jootova